kordi ühte sama asja korranud, aga nüüd peame me minema üle tegudele. ehk siis me peame kohaldama individuaalseid sanktsioone selleks, et otsesemalt survet avaldada selle režiimi juhtfiguuridele valimisreform, regulaarsed valimised, vajalikud tagatised, kõike seda suudame me saavutada ainult läbi dialoogi ehk siis Euroopa Liidul on oma roll etendada selles dialoogis, me peame survet avaldama, aga me ei saa ust lõpuni sulgeda. We follow with catch the eye, Mr Lopez Aguilar. ja vaba mikrofoni voor, härra Lopez Aguilar, üks minut. suur tänu härra president, austatud kõrge esindaja, nii nagu Venezuela puhulgi äh, olen ma nõus kõigi nende hukkamõistmistega, millest siin on räägitud äh, seoses inimõiguste eiramisega, vägivallaga, aga vastupidiselt Venezuela puhul ei tohi unustada seda, et president Ortega lahkus võimult pärast sandinistlikku revolutsiooni ja leidsid aset äh, valimised, mida viimane kord väga jõuliselt kritiseeriti, nii et tulevikus on väga tähtis see, et valimised leiaksid aset vabalt, regula-, regulaarselt ja Euroopa Liit peab olema kohal garandina ja me peame kasutama ära kõiki meie ka käsutuses olevaid diplomaatilisi vahendeid selleks, et tagada tagasipöördumine demokraatia juurde. nii et ja et president Ortega lahkub võimult pärast tõeliselt demokraatlikke valimisi. Mr Wallace, one minute. Thanks very much uh,, president. üks minut, palun. ja selektiivne kuulmine võib olla problemaatiline. augustis kogunesid uh, tuhanded inimesed Managuas, et uh, tähistada USA toetatud režiimi üle võitu tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa. samas mõningaid hilisemaid äh, proteste on juhtinud äh, paremäärmuslikud noorteorganisatsioonid äh, CIA toetusel, me teame ka, et USA rahastatud vabaühendused on tegutsenud seal osad äh, üliõpilaste grupeeringud on saanud äh, USA-st relvi. Nicaragua ja mitmed teised äh, Ladina-Ameerika riigid, äh, Kesk-Ameerika riigid on kannatanud juba sada aastat USA sekkumise tõttu. mehhiklased on kaotanud territooriumi, käib ebaseaduslik kaubitsemine banaanidega ja muuga ja härra Borrell, teie peaksite lõpuks ometi selja sirgeks lööma ja laskma nicaragualastel, venezuelastel, kõigil teistel määrata ise oma tulevik. tänan, härra Castaldo, üks minut, palun. aitäh, head kolleegid, ma tahaksin väljendada oma solidaarsust Nicaragua rahvaga, nagu te teate, on seal vägagi traagiline poliit- ning humanitaarkriis, üle kolmesaja surnu, tuhanded avatud kõik meeleavaldajad. juba kaheksateist kuud on see kriis kestnud tegemist on rahumeelsete meeleavaldustega, mis on vägivaldselt äh, maha surutud ja otsused on tulnud kõige kõrgemalt poliitiliselt äh, tasemelt sellega on äh, piiratud sõnavabastust ning seatud elud ohtu. Äh, tõsine inimõiguste rikkumine ning äh, võimu kuritarvitamine president Ortega ning tema režiimi poolt on tõsiselt ohtu seadnud riigi demokraatliku korra. vangid elavad ebainimlikes tingimis-, tingimustes. me peame nõudma, et valitsus oma vastutust kannaks, tagaks põhiõigustes kinnipidamise ning samuti toetame individuaalseid sanktsioone. samuti tuleb äh, kinni pidada äh, sõlmitud kokkulepetest, seeläbi suudame võib-olla leida ka lahenduse tekkinud kriisile, aitäh. vaba mikrofon on äh, käesolevaga läbi saanud ja ma annan sõna komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrgele esindajale härra Borrellile, palun suur tänu teile kõigile. kahtlemata, et meil oleks võimalik äh, rahumeelne kriisist väljumine, on eelduseks äh, valimisreform, et nicaragulasse saaksid ise otsustada oma saatuse üle. aga ma arvan, et me ei pea siin süüdistama CIA-d või äh, banaanide tootjaid me oleme silmitsi inimõiguste rikkumisega praeguse režiimi, Ortega režiimi poolt. Ortega oli pikka aega gerilja, kes võitles oma riigi vabaduse eest, see ei muuda midagi praeguses olukorras. Te kõik soovite parimat Nicaragua inimestele, mina ka aga poliitika ei ole lihtsalt äh, soovide kogumine ja kuhjamine. mida oleks võimalik teha? osad ütlevad, et me peaksime Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud kaubandusleppest Nicaragua välja jätma, aga ma arvan, et see tooks äh, kaasa kahju Nicaragua kodanikele, mitte ainult äh, Nicaragua kodanikele, vaid ka teistele riikidele Kesk-Ameerikas. miks mitte peatada koostööd Euroopa Liiduga? me ei ole seda teinud äh, sellepärast, et äh, me kahjustaksime niimoodi kodanikke. meie koostöö on kujundatud selliseks, et režiim sellest otse kasu ei saaks ja finants vahendeid me kasutame selleks, et toetada inimõiguste eest võitlejaid ja Nicaragua põgenikke Costa Ricas. miks äh, Western Bank ei ole lõpetanud oma tegevust? samal põhjusel nad peavad kinni lepingulistest kohustustest. kas me peaksime kutsuma üles ennetähtaegsetele valimistele? demonstratsioonidel aastal kaks tuhat kaheksateist opositsioon toonitas, et on vaja enne tähtsaakseid, tähtaegseid valimisi president Ortega oli tugevalt äh, selle vastu. kui äh, valimisreformi enne läbi ei viida, siis uuest valimisprotsessist ei oleks ka kasu. meie prioriteediks peaks olema valimisseaduse reformi läbiviimine lähtuvalt äh, Euroopa Liidu äh, soovitustest äh, viimasel valimisvaatlusmissioonil. miks me ei ole Ortegat äh, või asepresidenti Murillot sanktsioneerinud? USA on kehtestanud individuaalsed sanktsioonid Ortega ja Murillo perele ja neile meie ei ole seda veel teinud liikmesriigid äh, peaksid seda kaaluma, ma ei välista seda. aga sanktsioonid äh, peaksid olema muutuste stiimuliks ja niimoodi meil tuleb neid ka fokusseerida. kas me eeldame, et me saame saata valimisvaatlusmissiooni Nicaraguasse? praeguses olukorras, arvestades äh, repressioone ja õigusriigi olukordi, ei oleks see mõttekas. meil tuleb avaldada poliitilist ja diplomaatilist survet, et äh, poliitilised vangid äh, saaksid vabastatud ja mitte ainult Belglanna, keda on mainitud, vaid ka paljud teised on seal vangis meie delegatsiooni juht äh, Nicaraguas on äh, külastanud äh, vangistatud perekonda ja samuti Amajeva Kupensi perekonda. me jätkame poliitilise surve avaldamist, sellepärast et süstemaatiline inimõiguste rikkumine, sellel ei ole mitte mingisugust vabandust see kõik äh, sõltub äh, nüüd sellest äh, režiimist, mis ei käitu absoluutselt kohaselt oma kodanike õigusi kaitstes. austatud parlamendisaadikud, te mainisite, et me võiksime kehtestada individuaalseid sanktsioone see eeldab arutelusid välisministrite tasemel ja selleks on vaja ühehäälsust. me arutame seda teemat ja ma palun teie toetust, et äh, aidata kaasa olukorra lahendamisele Nicaraguas, mis on äh, praktiliselt sama hull kui Venezuelas, Nicaraguas me väga palju ei ole rääkinud, aga täna on hea võimalus olnud seda teha, aitäh! tänan, härra asepresident, ma olen saanud viis resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpus erinevatelt poliitilistelt fraktsioonidelt, sotsiaaldemokraadid, rohelised, Rahvapartei, UNEP Euroopa ja ECR. käesolevaga on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal hiljuti iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine tuletan teile meelde et saate registreerida end vaba mikrofoni vooru ja esitada sinise kaardi küsimusi nii kaarti näidates kui ka elektrooniliselt. juhised, kuidas elektrooniliselt seda teha, on täiskogu saali sissepääsu juures ja sinise kaardi küsimusi on võimalik esitada nendele saadikutele, kes kõnelevad pärast äh, kolleege, kes räägivad fraktsioonide nimel. arutelu avab komisjoni asepresidendi härra Borrelli kõne palun. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, te kõik olete teadlikud sellest, et Iraan on äärmiselt tõsise majanduskriisi kütkes, puudu on põhi äh, vajalikest ainetest nagu ravimid, inflatsioonitase on kõrge, samuti töötuse tase ning see on viinud meeleavaldusteni mina ja minu teenistused on jälginud arenguid hiljutiste meeleavalduste ümber alates viieteistkümnendast novembrist kuu aega tagasi. ja me oleme sellest ajast peale üritanud saada äh, kontrollitavat, äh, tõsiseltvõetavat infot selle kohta, kui palju inimesi on hukkunud, vigastatud ning arreteeritud. me oleme näinud, nagu ka teie ilmselt, äh, videot snaiperitest kes eh, tulistavad eh, meeleavaldajate pihta ning vähemalt seitse tuhat inimest on vangistuses. see näitab, kuivõrd tõsine ja laiaulatuslik on eh, see, mis toimub Iraanis. ja mis on juba toimunud ja mis veel toimub. me ei ole vaikinud. vastuseks neile arengutele oleme me äh, nii avalikult kui eraviisiliselt äh, reageerinud. oma esimeses äh, avalduses kõrge esindajana kahekümne kaheksa, endiselt kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel üheksandal detsembril ma just nimelt rääkisin meeleavaldustest Iraanis ja selles avalduses ütlesime selgelt, et hoolimata korduvatest üleskutsetest äh, vägivalda pidurdada on äh, Iraanis äh, korrakaitsejõudude reageering meeleavaldustele viinud väga kõrge surmajuhtumite ning vigastuste arvuni. ma tahaksin veel kord toonitada, et kas Iraanis või kuskil mujal vägivalla kasutamine rahumeelsete vägi, meelevaldajate vastu on vastuvõetamatu. me oleme üles kutsunud Iraani võime tagama läbipaistva ja tõsiseltvõetava uurimise surmajuhtumite ja arreteerimiste üle ja me eeldame, et vägivalla toimepanijad ka sellest vastutust kannavad. ma olen teadlik sellest, et see olukorra halvenemine äh, muuhulgas puudutab ka interneti juurdepääsu ning Iraani kodanikud ei saa enam juurde pääseda ülemaailmsele võrgule ning takistatud on vaba informatsiooni vool. me oleme pühendunud äh, tasakaalustatud kõikehõlmava lahenduse leidmisele Iraaniga. see lähenemine peaks muuhulgas leidma lahenduse kõikidele murettekitavatele küsimustele. see muidugi tähendab muuhulgas ka meie pikaajalisi muresid seoses inimõiguste olukorraga. seda meie regulaarse kõrgetasemelise poliitilise dialoogi raames. ka äh, tuumakokkuleppe äh, küsimustega seoses oleme me inimõiguste äh, küsimuse tõstatanud. samuti regulaarselt oleme me võimudega kõnelenud inimõiguste juhtumitest, muuhulgas surmanutluse kasutamisest, naiste õigustest ja Iraani tavadest vangistada topeltkodakondsusega inimesi rahvusvaheline üldsus nagu ÜRO ja Inimõiguste Nõukogu on samuti kaasatud. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, ma mõistan täielikult, kuivõrd tõsine olukord on seoses meeleavaldustega ja me jätkame omapoolset tegevust ja nõuame konkreetset tegevust ja kasutame diplomaatilisi äh, kanaleid. me usume selgelt, et Iraani võimud peavad oma rahvusvahelistest kohustustest kinni pidama, muuhulgas äh, puudutab see ka mm, uni-, inimõiguste äh, ülemaailmset deklaratsiooni ning tsiviilõigusi. siin räägin sellistest õigustest nagu sõnavabadus, kogunemisvabadus, millest tuleb alati kinni pidada ning ma ootan äh, koostööd teiega selleks, et paremini neid ähm, väärtusi edendada kõikjal maailmas. täna me oleme rääkinud mitmetest taolistest juhtumitest, mis puhul oleks tegelikult vaja tugevamat reageerimist Euroopa Liidu poolt. suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud asepresident! järgmine kõneleja, härra Basescu Rahvaparteist üks minut, palun. ja po-, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president Euroopa Liit soovib iga hinna eest tuumalepet saavutada, siis teha Teherani režiim Äh, on üles näidanud end korruptsiooni, rahva, rahva olukorda on halvendanud äh, äh, Ühendriikide sanktsioonid. Homeini režiim on otsustanud väga jõuliselt ja vägivaldselt meeleavaldused maha suruda. kolmekümne ühe prov-, provintsi Eh, inimesed ja saja neljakümne ühe linna eh, elanikud, eh, nende meeleavaldused tõesti suruti jõuliselt maha. Iraani režiim on üles näidanud täiesti enneolematut vägivalda tuhat viissada inimest on surma saanud ja ligikaudu kümme tuhat inimest. ja nüüd Iraani režiim on vangi pannud äh, just kohalikud liidrid. Euroopa Liidul on kohustus protesteerida ja tegutseda. ja me peame Äh, tõdema, et Euroopa Liit on tuumaleppe pangis. ja see on ka põhjus, mispärast me teeme näo, et me ei näe, katkestatakse. Your microphone is cut off, thank you Teie mikrofon on välja lülitatud ja järgmine kõneleja on härra Ruiz de Vesa, kaks minutit, palun. Eh, suur tänu, härra president. suur tänu, kõrge esindaja. ja tere tulemast siia parlamenti ja suur tänu ka selle aja eest, mis te olete pühendanud kõigi nende, neile küsimustele, mis puudutavad eh, inimõigusi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahan ma väljendada toetust teie suhtumisele. me peame hukka mõistma selle, mis Iraanis on viimaste kuude jooksul aset leidnud peab ütlema, et tegemist on olnud kõige ulatuslik-, rahulikumate meeleavaldustega viimase neljakümne aasta jooksul ja need on olnud rahumeelsed meeleavaldused. vastavalt ÜRO raportile ja Amnesty Internationali raportile, et nende meeleavalduste käigus paraku on kolmsada inimest surma saanud ja seitse tuhat inimest haavata ja väga äh, paljud inimesed on meelevaldselt Äh, kinni peetud ähm, inimestele on äh, keelatud elementaarseid õigusi, nad ei ole saanud oma perekonda informeerida, nad ei ole arstiabi saanud äh, või advokaadi poolset õigusabi. kõrge esindaja rääkis juba kõige tähtsama ära, aga me loodame, et meiepoolne resolutsioon on täienduseks sellele tööle, mis teie teete. väga tähtis on see, et oleks Euroopa Parlamendi hääl ka kuulda. Iraani ametivõimude reaktsioon on olnud äh, väga jõuline ja see võib tähendada uusi repressioone lähikuudel me peame dialoogi pidama ja me oleme veendunud selles, et koostöös teiega Euroopa Liit saab olema oma ülesannete kõrguselt. härra Borit, Renew nimel äh,, proua Borit, kaks minutit. E on äh, arreteeritud mitmeid äh, Iraani Euroopa Liidu topeltkodakondsusega inimesi ka minu valimisringkonnast Iraani valitsus näitab sellega, kuidas ta jämedalt rikub oma kodanike õigusi. eelmisel aastal äh, toimusid äh, kõige suuremad demonstratsioonid pärast seitsmekümne üheksanda aasta äh, revolutsiooni, protestiti tõusvate kütusehindade vastu, selle mahasurumine oli brutaalne, sajad said viga sadu tapeti, tuhandeid vangistati, tapeti ka lapsi. Iraan on äh, liitunud äh, rahvusvahelise kodanike õiguste kokkuleppega, mida täielikult äh, rikutakse ja demonstratsioonidele on Iraani valitsus reageerinud ebaproportsionaalselt Iraani valitsus äh, on muutnud äh, keeruliseks äh, ka inimestel oma sõnavabaduse teostamise ja info saamise veebis, kuna on sulgenud interneti teatud ajaks. sõltumatu ajakirjandus, veebiaktivistid, advokaadid, kõik on aktiviseerunud, et rääkida sellest, mis seal riigis toimub ja Euroopa Liit äh, peab samuti üles ärkama. me kutsume teid äh, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana tõstatama neid küsimusi Iraaniga inimõiguste dialoogi raames. Iraani kodanike õigused ja Euroopa Liidu äh, kodakondsusega inimeste õigused, äh, nendega tulebki tegutseda kiiresti. järgmisena kolleeg Urtasson, poolteist minutit, palun. tänan, enam kui kolmsada inimest tapeti ja tuhanded vangistati eelmisel kuul pärast brutaalselt maha surutud proteste. Iraani valitsus ei ole omalt poolt pakkunud mingisugust äh, infot oma tegude kohta ja ei äh, tunnistata inimõiguste rikkumisi, mis toime pandi. me ei tea ka täpselt, äh, kui palju inimesi tapeti ja on andmeid selle kohta, et need, kes on vangistatud, neid seal piinatakse. ka üliõpilased ja noored on vangistatud hulgas. meil tuleb nõuda erapooletut uurimist ÜRO egiidi all, et võtta vastutusele need, kes on inimõigusi rikkunud. Euroopa Liit peab äh, nõudma kontrolli äh, ja sõltumatut uurimist inimõiguste rikkumistesse. olukord Iraanis majanduslikus mõttes on halvenenud tänu USA sanktsioonidele seetõttu ma tahan toonitada, kuivõrd oluline on kõrge esindaja töö ühtse tegevusplaani väljatöötamisel me peame selle piirkonna stabiliseerima ja on oluline, et meil oleks korralik inimõiguste alane dialoog äh, Iraaniga. me peame jätkama oma tegevust kokkulepitud äh, raamistikus, nii et kõik annavad oma panuse, aitäh! tänan. ID fraktsiooni nimel härra Rivier, kaks minutit, palun. juba rohkem kui kaks aastat ajatolla režiim on meeleavaldused režiimi vastu ja kolm nädalat tagasi lülitati välja inter-, internet võitlemaks nende meeleavaldustega. Iraan on Hiina, Venemaa ja Ühendriikide vahel. ei tohi unustada seda, et tasakaal seoses Äh, Saudi Araabiaga, et me mõistame hukka islamistliku režiimi igasuguse libertliku poliitika ja me mõistame hukka ka lääne diplomaatia, mis sulgeb silmad äh, terrorismi finantseerimise osas Kataris ja Saudi Araabias ja see on olukorra veel hullemaks muutnud. ja ei ole siin vaja moraalitunde anda et me peame vaatama ka seda, mis meil kodus toimub, et ka siin on sõnavabadus oht, ohus. Euroopa Liit on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse Lähis-Idas ja Euroopa rahvad on ainukesed, kes saavad oma öö, äh, huve kaitsta ja rahvad peavad saama ise oma saatuse üle otsustada. on behalf of ECR Mrs Fotig. ECR fraktsiooni nimel kolleeg Fotiga poolteist minutit, palun. tänan. kui lähtuda kõige madalamast äh, ohvrite arvu äh, prognoosist või oletusest äh, nüüd pärast viimast demonstratsioonide lainet, siis see on siiski šokeeriv surnute arv on šokeeriv, tuhanded on äh, trellide taga, tuhanded on viga saanud. arvestades seda olukorda, peame me oma hääle kuuldavaks tegema ja ma olen väga tänulik Euroopa Parlamendile, et me oleme fraktsioonide üleselt kokku leppinud ühisresolutsioonis, mõistes hukka režiimi selle eest, et nad on toime pannud äh, tapmised. me kutsume üles ÜRO-d erapooletult äh, sündmusi uurima. me nõuame, et äh, Iraani režiim avaldaks usaldusväärsed ohvrite arvud ja annaks ohvrite kehad, surnukehad nende perekondadele välja ja tuleb lõpetada nende karistamatus, kes vastutavad protestide vägivaldse mahasurumise eest. tänan. On behalf of GUE. GUE NGL fraktsiooni nimel proua Ernst, poolteist minutit, palun. selge on see, et inimõigused on universaalsed, ükskõik kus ja mis tingimustel need ei äh, ole läbiräägitavad. inimõigusi on rikutud, äh, inimesi tappes, vahistades, siin ei saa toimunut äh, relatiivseks muuta. me loomulikult toetame protestivaid iraanlasi. täna me andsime üle Sahharovi auhinna aastal kaks tuhat üheksateist ja me nõuame, et äh, Iraan vabastaks äh, lõpuks ometi ka proua Sututee. aga sanktsioonid toovad eelkõige kasu, äh, vabandust, toovad eelkõige kahju Iraani kodanikele, meil tuleb need sanktsioonid lõpetada Need sanktsioonid on made in äh, USA ja siin tuleb meil USA-d äh, kritiseerida, kes peab lõpetama oma ühepoolse huvide poliitika Lähis-Idas, see poliitika on hävitav, kui usutakse, et selline represseerimine toob kaasa režiimi muutuse, siis nad eksivad. Iraani hardlinerid äh, saavad sellest praegusest olukorrast kõige rohkem kasu, samas nemad kõige rohkem neid äh, inimõigusi just seal rikuvad. nii et me ei peaks olema äh, naiivsed ja me peaksime asju nimetama õigete nimedega, selleks me siin ju oleme. ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra Patten, poolteist minutit, palun. ka mina avaldan kahetsust nende hiljutiste surmade üle Iraanis, samuti äh, avaldame kahetsust, et äh, inimesi on vangistatud, poliitilised äh, vangid tuleks kiiresti vabastada. Iraanil on tuumarelva arenduse plaanid, plaanitakse edasi liikuda uraani rikastamisega, me peame nüüd kaaluma plaan ase-, asemel plaani B. sanktsioonid äh, ei paku piisavalt ja on äh, liiga aeglased. Euroopa Liit on äh, Iraani üks suuremaid kaubanduspartnereid. Iraan ähvardab äh, nüüd äh, tagasilöökidega Euroopa Liidu liikmete aadressil. meil on vaja rahvusvahelise koalitsiooni tegutsemist, aga ilma USA-ta Euroopa Liit äh, lihtsalt vilistab tuules ja väga paljud meist on halvustanud äh, USA-d, meie olulisimad turvalisuse garantiid. samas tuleb tunnistada, et ainult ameeriklastel on see võim ja tugevus, et seal midagi muuta. me peaksime oma sõpru otsima Washingtonis, mitte Teheranis ja arengud seoses Brexitiga tulevad kogu selles protsessis minu arvates ainult kasuks ja käesolevaga oleme ammendanud äh, kõnelejate nimekirja äh, poliitiliste fraktsioonide nimel. edasi on võimalik esitada kõnelejatele ka sinise kaardi küsimusi ja sõna saab äh, härra Mandel poolteist minutit. austatud juhataja, lugupeetud asepresident Borrell mina sündisin aastal tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa, nii et ma olen sama vana kui see režiim seal. enne seda oli Iraani ühiskond äh, kirju, mitte sellises mustvalges äh, situatsioonis nagu praegu. Neile terendas valgus, mitte pinevdus, millega nad praegu äh, silmitsi on. nüüd, kui me räägime sellest, et protestid on vägivaldselt maha surutud, siis äh, me ei räägi äh, siin kriimustustest ja veristest ninadest, vaid me räägime siin enam kui tuhandest hukkunust. režiim on tapnud tuhat oma kodanikku ja seda nüüd äh, paari nädala jooksul novembrikuus meil äh, ei ole tuumakokkulepe mitte sellepärast, et me peame režiimi usaldusväärseks, vastupidi, meil on see kokkulepe selleks, et takistada Iraani poolseid äh, massihävitusrelvade arendamisi. Iraan on ohtlik äh, kogu maailmale ja lugupeetud asepresident, välisasjade kõrge esindaja minge seda teed, äh, nagu te ütlesite, et te kasutate diplomaatilisi sanktsioone, kõiki võimalusi, äh, seda me oleme võlgu Iraani kodanikele. ja järgmisena kolleeg Santos, üks minut, palun. Um suur tänu, juhataja. me jällegi vähem kui kuu aja pärast äh, pärast eelmisi äh, arutelusid käsitleme Iraani teemat. Iraan surus rahumeelse meeleavalduse üle kogu maa vägivallaga maha. kolm-nelisada inimest on vangistatud, sealhulgas ka lapsed. aset leiab äh, meelevaldseid arreteerimisi, ähm, vangistatutega ei saada enam pärast ühendust, äh, neid äh, piinatakse, ajakirjandusväljaandeid on suletud, äh, on määratud surmanuhtlusi, need on faktid, mis on tulnud avalikkuse ette ja mida me ei saa ignoreerida. inimõiguste austamine on ääretult oluline osa sellest dialoogist, mida me teiste riikidega viljeleme ja nii peab see olema ka poliitilises kõrgetasemelises dialoogis Euroopa Liidu ja Iraani vahel. meil tuleb kasutada kõiki vahendeid selleks, et veenda Iraani juhte täitma neid kohustusi, mis nad omale rahvusvahelises kogukonnas on võtnud. järgmisena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 suur aitäh, hiljutised äh, meeleavalduste mahasurumised, mis on viinud sadade surmadeni ja tuhandete vangistusteni äh, ja teadmata kadunuteni, näitab, äh, kuivõrd vägivaldne on demokraatlik Iraani režiim. muidugi siin võivad olla erinevad arusaamad, kas Ameerika Ühendriikide tagasiastumine tuumakokkuleppest oli põhjendatud või mitte, kas sanktsioonid ka, aga mitte ükski välispoliitiline samm ei saa õigustada seda brutaalsust ja vägivalda, millega Iraani võimud suruvad alla rahva meelepaha. sanktsioonid ja nende tagajärjed ei saa olla lihtsalt ettekäändeks vägivallale režiimi poolt, mis pidevalt oma repressiivseid vahendeid ja paramilitaarseid jõude kasutavad nii Iraanis kui kõikjal mujal regioonis. Euroopa Liit peaks olenemata oma poliitilistest majanduslikest huvidest karmilt hukka mõistma selle, me peame selgelt välja ütlema, et hoolimata meie geopoliitilistest huvidest ei tohi Iraan unustada põhiväärtusi ning öö, kõik meie partnerid peavad seda tegema. Iraani režiimi käitumine näitab seda ka, et öö, ta tunneb ennast ohus olevat. aga jõu kasutamine kodus öö, ei taga tema ellujäämist, nagu ajalugu on juba näidanud. ainus viis edasi on sotsiaalpoliitiline muutus. aitäh, proua Joron, üks minut. suur tänu, härra president. kallid kolleegid, milline rahvas oleks nõus sellega, et bensiini hind niimoodi tõuseb? ja me mõistame neid meeleavaldusi, Prantsusmaal kiusatakse taga äh, autojuht äh, ja avalik kord Iraanis on säilitatud ainult autoritaats-, autoritaarse suhtumise läbi surmanuhtlus, revolutsiooni kaitsjate roll ja nii edasi, aga milline on meie krediit Iraanis praegu? Euroopa välisteenistus ja Prantsuse diplomaatia, neid häirib väga see roll, mis neile on pandud. resoluts-, meie resolutsioon näitab Äh, meie soovi jätkuvalt survet avaldada Iraanile ja jätkata sanktsioonidega. aga samas see strateegia ei ole tõhus, sellepärast et Iraan ja Iraani ühiskond on väga natsionalistlik, nad ei äh, salli sekkumist väljas, väljaspoolt. Äh, katsugem taastada tasakaalustatud suhted Iraaniga läbi uute initsiatiivide. härra Veimers, üks minut suur aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja Borrell. tahaksin rääkida teile loo kahest teismelisest. Nick de Fondieri oli ainult neljateistaastane, kui ta, teda tulistati pähe Iraani režiimi poolt. tema perekond pidi kolm päeva otsima, enne kui tema keha leiti ja talle üle anti. samas teismelised äh, pojad, nende omad, kes äh, on vastutavad selle eest, elavad luksuslikku elu, sõidavad Ferraridega ja ähm, ostlevad luksuspoodides, käivad Lääne-Euroopa ülikoolides. kõrgesindaja, meil on vaja Euroopa Manitski äh, äh, akti nüüd ja kohe sihtmärgistatud sanktsioone inimõiguste kuritarvitajate vastu. Iraani liidrite äh, pereliikmed peavad mõistma, et meie uksed on suletud ning et äh, mõrvarid, mõrvarid me ei kaitse, vaid oleme ohvrite poolel. suur aitäh, palun proua Ben-Humea. suur tänu, härra president me mõistame hukka äh, repressiivrežiimi, ajatolla repressiivrežiimi tegemist on repressioonidega, mis, mille kohta meil on ka vasturääkivaid ah-, andmeid äh,. rohkem kui tuhat surma saanud, seitse tuhat äh, vangistatud, kaksteist tuhat kannatanud. Iraani režiim leiab, et et tema ei vastuta mitte millegi eest seoses sellega. meediat on keelatud tänavatel filmida ja süüdistatakse Saudi Araabiat ja Iisraeli eh, selle eest, et nad on tekitanud sotsiaalse rahulolematuse ja manipuleerinud eh, rahvaga. meie sõnum Iraanile eh, Iraani rahvale peab olema selge, et need meeleavaldajad ei ole üksi, et naised, kes protestivad, Äh, nad ei ole üksi, et inimõiguste kaitsjad, kes on vangis, et nad ei ole üksi. ma rõhutan just äh, seda, et me peame toimima ühtselt ja sihikindlalt. sellepärast, et äh, inimõigusi tihti kaitstakse erinevalt, johtuvalt äh, riigist või kohast, millega tegemist on. nii et ma arvan, et me peame olema veelgi äh, selgemalt väljendama oma sõnumit ja me nõuame, et tõesti tõsiseid sanktsioone kohaldatakse. proua Kutelant, palun. lugupeetud äh, president, ühe, ÜRO on ütelnud, et vähemalt seitse tuhat inimest on kinni peetud äh, Iraanis äh, eelmisest kuust peale, mil hakkasid pihta massilised meeleavaldused, me nõuame kohest nende vabastamist, kes on suva põhjal kinni peetud, on tõesti hirmutav kuulda sellest, et äh, tulistatakse rahumeelsete meeleavaldajate peale. internet on kinni pandud ja see on muutnud keerukaks äh, saada ülevaadet äh, toimuvast ja ka ajakirjanikel on raske ülevaadet anda sellest, mis äh, sadades linnades toimub kohapeal. on vastuvõetamatu, et inimesed, kes avaldavad meelt sellepärast, et sotsiaalne ja majanduslik ebaõiglus valitseb, et neid tapetakse ja vigastatakse. meie sotsiaaldemokraatidena mõistame hukka režiimi teod ja nõuame kohest vägivalla lõpetamist. Iraani inimestel on vaja tunda, et Euroopa Liit on nende poolel ning sellest tulenevalt ka mina hea meelega toetan resolutsiooni, kus me nõuame vägivalla lõpetamist ja kutsume üles Euroopa Liidu äh, endiselt tõstatama inimõiguste küsimust Iraani võimudega kahepoolsetes aruteludes. suur aitäh, proua Rodriguez Ramos, üks minut suur tänu, härra president, austatud äh, kõrge esindaja. meil täpseid arve ei ole, Amnesty International räägib kolmesajast äh, hukkunust. Äh, vastavalt teistele allikatele need arvud on suuremad ja tuhandeid inimesi on vangistatud, internet on blokeeritud, meil on ka pildid ja videod, mis näitavad e, väga julma käitumist e, korrakaitse poolt, e, perekonnad ei saa oma pereliikmeid matta viimaste nädalate jooksul on leitud laipu jõgedest. me peame hukka mõistma sellised repressioonid ja koos ÜRO-ga peame me nõudma seda, et viidaks läbi sõltumatu juurdlus selleks, et nende tegude eest vastutajad peaksid saama karistatud, et timukad ei pea saama karistamata pane předsedající pane härra pospíšil lugupeetud president kõrge esindaja viimasel ametiajal kutsusin üles proua mogherinit võtma palju karmimaid samme iraani suunal mis kus on vägivaldne režiim ja meie jaoks on ilmselge et iraan ei saa olla meie partneriks sellepärast et meil põhineme demokraatlikel väärtustel, aga see režiim tulistab meeleavaldajate pihta, sadu inimesi tapetakse. me peame kõik selle hukka mõistma ja seda väga selgelt tegema. meie lähenemine peab olema ka äärmuslikum sellele riigile. Iraani režiim peab uurima kõiki kuritegusid, mis ta on oma rahva vastu korda saanud. me rääkisime siin tuumakokkuleppest. kas see on siis ainult paber? kas see kehtib veel? meil ei saa olla ju häid ja õigeid suhteid Iraaniga, kui nemad niimoodi käituvad. Nad tulistavad omaenda rahva pihta, eh, samas kui rahvas avaldab meelt ainult kõrgete hindade ja korruptsiooni vastu. suur aitäh, härra Ketta, palun üks minut. kõigepealt me rääkisime kümnetest hukkunutest, see oli juba hirmus, aga eh, praegune nimekiri on ajut-, negatiivne nimekiri, aga siin räägitakse juba kolmesajast inimesest, kes on snaiprikuulide läbi hukka saanud. režiim kardab, ta kardab oma ellujäämise pärast ja ta on paanikas, sellepärast et teda vaidlustatakse nii seestpoolt kui äh, tema protektoraatides Iraagis ja Liibanonis. ja see pigem läheb alla aga mida me peaksime nüüd tegema eh, lisaks hukkamõistmisele? Eh, austatud härra kõrge eh, esindaja, me peame tulema välja oma ettepanekutega, Euroopa Liidu diplomaatia peab kohe välja tulema oma ideedega, mis puudutab Iraani mõjutsooni, sunniidid, äh, kuidas koostööd edendada ja millised julgeoleku, julgeolekugarantiidest me saame rääkida. meil on vaja aega nende ettepanekute välja, äh, ettepanekutega välja tulemiseks, aga diplomaatia peab tööle hakkama ja minutitki, tegema seda minutitki kaotamata sellega on kõnelejate nimekiri läbi nüüd vaba mikrofon härra Zver, üks minut. <clears throat> suur aitäh. esmaspäeva õhtul rääkisin juba sellest, kui palju surmasid on kaasnenud Iraani režiimi brutaalse käitumisega. täna õhtul tahaksin aga tulla mõningate küsimuste juurde, millega me peame kõik nõustuma. esmalt Euroopa Liit peab toetama opositsiooniliikumist, mis võitleb vabaduse ja demokraatia eest Iraanis. samuti peame läbi vaatama oma suhted Iraaniga. me ei tohi pilku kõrvale keerata, nagu Ameerika Ühendriigid, me peame meiegi sanktsioonid sisse viima. samuti oleks vaja teisigi meetmeid Iraani režiimi vastu Iraani režiim on vägivaldne oma kodanike vastu, kuid samuti on see ohuks kogu regioonile. tekitab ebastabiilsust, arendab välja uusi relvasid, ähvardab Iisraeli, kuid samuti teisi riike selles piirkonnas. kuid samuti ka Euroopa Liidus, seega äh, oleks põhjust saata sinna fakti otsimismissioon proua Regner, palun üks minut. tundub, et teda ei ole siin uh,. proua Wood. Amnesty International Amnesty International on just teada andnud sellest, et üle kolmesaja inimese on tapetud ja tahanded, tuhanded äh, kinni peetud äh, rahumeelse meeleavalduste vägivaldses mahasurumises. hiljutine meeleavalduste laine on kaasa toonud selle, et üle seitsme tuhande aktivisti, ajakirjaniku, üliõpilase on vangistatud, kõik nad on äh, piinamise ohus. me ei saa lihtsalt tegevusetult pealt vaadata kui sellised asjad toimuvad, on päris ilmselge, et Iraani võimud soovivad eh, igasuguse opositsiooni eh, maha suruda. Eh, ka on vangistatud teiste riikide kodanikke ning Ühendkuningriigi kodanikke, kes viisid läbi kes töötasid seal ning edendasid äh, kultuuri, aga nüüd nad on äh, sattunud äh, diplomaatilise malemängu etturiteks. samuti ajakirjanik, nende pereliikmete tagakiusamine, ka nende, kes töötavad BBC teenistuses. kui me hindame ajakirjandusvabadust, siis me peame kõiki kaitsma. Mrs Daly proua Teili üheks minutiks, palun. minu solidaarsus äh, eelkõige on praegu äh, allasurutuse ohvritega igal pool ning äh, vägivaldsete rahutuste mahasurumine Iraanis on kindlasti asi, mida ma hukka mõistan, aga probleem on selles, et isegi kui inimõigused on universaalsed, on inimõiguste rikkumisi, mida see parlament ei mõista hukka Äh, samamoodi vahel räägitakse nendest ülivõrretes, vahel on need liialdatud, vahel mitte, aga on ka just teiste riikide äh, kuritarvitamised ja mitte äh, meie omad riigid, kes on Euroopa ühinenud, Euroop-, riigid, kellel on kapitalile ligipääs ja nii edasi. loomulikult allasurutuse ohvreid ja mahasurutuse ohvreid tuleb kaitsta, aga ähm, tundub, et meil on ühepoolne imperialistlik äh, äh, päevakava siin, me mitte kunagi Euroopas või USA-s ei mõista selliseid asju hukka, vaid ainult äh, Venemaal, Iraanis ja mujal. Iisraeli sõjakurjategijatest ja palestiinlaste kallal korda saadetud kohutavatest tegudest ei räägi mitte keegi. me peame igal juhul ka neid asju meeles pidama. Mr Castaldo härra Castaldo, palun üheks minutiks. tänan, president. Iraani võimude rünnakute ohvreid on vähemalt sada neli, kaksteist naist, kolmteist last. nii et selge on see, et oli ületatud igasuguseid äh, piire, reaktsioonid olid äärmiselt vägivaldsed, äh, rünnati õpilasi, üliõpilasi, inimõiguste kaitsjaid, see ei saa karistamata jääda ning ma tahaksin öelda veel ühe mõtte välja. mitte miski ei, ei õigusta selliseid rünnakaid äh, ja peab ütlema, et üks põhjustest on eh, see, et eh, USA taaskord on kehtestanud äärmiselt räiged sanktsioonid Iraani vastu. see, eh, mis seal toimub, on tõeline häirekell, kui rünnatakse kõige nõrgemaid ähm, lo, äh, lootuses äh, mõjutada neid, kes on võimus, siis võimul, äh, siis äh, rünnata neid, kes on võimul, siis võib-olla peaks mõtlema selle peale, kuidas seda mõtteviisi muuta. härra Tomas, palun, üheks minutiks. domnule președinte, doresc să mă adresez înaltului comisar. suur tänu teile, juhataja. ma tahaksin kõrge esindajaga poole pöörduda olles inimõiguste allkomisjoni liikmeks siin Euroopa Parlamendis kõrge esindaja lapsi, äh, alaealisi, tudengeid ja õpetajaid on surma saanud, need on kõik Iraani kodanikud, äh, kellel ei olnud võimalik äh, läbi vabameelse ja rahumeelse protesti oma rahulolematust üles näidata. meie ei pea olema siin mitte ettevaatlikud, vaid meil on hoopis vaja konkreetset ja otsustavat tegutsemist, me peame mõistma, mõistma hukka selle, mis toimub praegu Iraanis, mis puudutab tuumalepet, siis ka selles osas ei saa me mitte äh, vaiki olla. Iraan on ebastabiilsuse koht, mis võib ebastabiilseks äh, muuta kogu regiooni, vaatame Süüriat, äh, Jeemenit, äh, siis me näeme tegelikult igal pool sedasama tendentsi. härra Lopes Aguilar, palun üheks minutiks suur aitäh, president, kõrge esindaja Borrell. õnnetuseks äh, tõepoolest Iraanis äh, toimuv on pidevalt kõneaineks meie parlamendis, aga seekord äh, on olukord külmavärinaid tekitav üle kolmesaja hukuni, seitse tuhat illegaalset kinnipidamist, piinamised, eh, surmanuhtlusega ähvardamised, kui me räägime sellest, siis me räägime lihtsalt eh, inimeste kogunemis- ja meeleavaldusõiguse rikkumist, tegemist on veresaunaga, Euroopa Liit peab eh, tegutsema. me alati soovime tege-, säilitada tuumalepingut, kuid me peame tegutsema mitte ainult suheldes Iraani võimudega, vaid ka opositsiooniga, et kui õige aeg kätte jõuaks, kui on võimalik eh, Iraani repressiivseid võime välja vahetada, siis tekiks tõepoolest kvalitatiivselt teistsugune süsteem, kus on pluralism, ideoloogiline vabadus, usuvabadus ning eh, samuti eh, ka sõjavägi, mis ei soovi kasutada tuumarelva, aitäh! üheks minutiks härra Wallis. suur tänu, juhataja. sanktsioonid, relvad on äh, massiprotestijate kätte mänginud äh, ja ei ole võimalik äh, õigustada seda, et kasutatud on päris kuule ja vägivalda riigi poolt protestijate vastu ja me peame selle hukka mõistma. samuti tuleb hukka mõista ka Boliivia ja Tšiili paremäärmuslaste äh, valitsuste äh, vägivaldsed teod oma inimeste vastu, paljud on vahistatud. USA selliseid brutaalseid äh, žeste tervitab, sellepärast et Iraani vastu kasutavad nad seda relvana. Brian Hook, esindaja Iraanis, ütles, et me peame inimõigusi nägema tähtsana Põhja-Korea, Iraani, äh, Hiina ja Venemaa suhtesse, sellepärast et äh, inimõiguste survestamine on äh, üks survevahenditest ning strateegilise edu saamise võimalus. USA administratsioon on näinud Washingtoni öö, maksimaalse survepoliitika tulemust Iraani suhtes, nad näevad, et see toimib ning Iraani inimesed pöörduvad oma süsteemi vastu, seda nimetaksime meie välissekkumiseks kas te olete välissekkumisega nõus, härra Borrell Iraanis? kas te arvate, et meil on endiselt vaja USA-ga relvaleppega edasi minna? üdvözlöm önöket és a önökön keresztül 500 millió európai polgárt és suur tänu, ütlen teile tere õhtust ja tervitan ka Euroopa kodanikke, ütleb juhataja ja nüüd läheme edasi meie sõnavõttudega, härra Borrell saab sõna see arvamuste vahetus on olnud väga informatiivne ja tänan teid võimaluse eest äh, kuulda ära teie arvamused selles keerulises küsimuses, mis puudutab suhteid Iraaniga. ma võin teile kinnitada, et me ei jäta tähelepanuta seda olukorda kus tuhanded on äh, mõjutatud olnud äh, protestide tõttu ja